köögiviljasektor. Teil on sõna kaheks, neljaks minutiks, härra raportöör. aitäh, proua president, härra volinik. kell on palju, ma ei äh, raiska teie aega liialt, tahaksin nüüd rõhutada selle teema olulisust ja selle raporti olulisust. sada tuhat inimest töötab puuvilja ja köögiviljasektoris erinevates liikmesriikides ja liikmesriigiti on olukord erinev, aga see ei põhjenda poliitika ebaõnnestumist. turukorraldus peab olema prioriteetne puu- ja köögiviljasektori puhul komisjoni raport ja Aacheni ülikooli uuring toovad välja, et praegune režiim on liiga keeruline ja see takistab organiseerumist ja volinik, te peate seda režiimi lihtsustama, samuti juhin tähelepanu asjaolule, et vajame finantsvahendeid, mis annaksid võimaluse tootjaorganisatsioonide paremi, paremat haldamist. näeme, et tootjaorganisatsioonides puutub äh, kvalifitseeritud juhtimine, on oluline, et neil oleksid äh, head juhid ja selle võimaldamine peaks selle raporti raames teoks saama. kriisi haldamismehhanisme ei rakendata piisavalt, ka turutingimustes on erinevusi, samuti on esinenud probleeme fütosanitaarnõuete ja hiljuti kehtestatud embargo osas põllumajandustootjad ei ole süüdi kriisis suhetes Venemaaga ja sellepärast tuleb võtta arvesse kõiki sektoreid, kes kannatavad selle embargo all. oma raportis kutsun samuti komisjoni üles tõhustama oma jõupingutusi põllumajandustootjate kaitsel, eba, Mm, ausate äh, kauplemispraktikate vastu, mida, millega tegelevad äh, suurtootjad ja jaeketid, kes äh, kehtestavad liigmadalaid hindu ja kahjustavad nii ka tootjate organisatsioone. oluline on tagada ähm, põllumajandustootmise jätkumine, me tahame, et noored äh, tegeleksid põllumajandusega, see peab olema atraktiivne ja seetõttu raportis juhin tähelepanu asjaolule, et ainult seitse koma viis protsenti põllumajandustootjatest Euroopa Liidus on alla kolmekümne viie aastased. kui tootjaorganisatsioonid oleksid tõhusamad ja atraktiivsemad, siis oleks tõenäolisem, et noored inimesed mm, asuksid tegutsema põllumajandussektoris, austatud president, siin ei ole väga palju inimesi kohal seega ma pikemalt ei räägiks, aga ma loodan, et homme hääletusel äh, saame oma seisukohad välja öelda. aitäh, härra Melo, äh, alustame nüüd vaba mikrofoni vooruga, kuus inimest on sõna palunud ja Popetiir, palun predsjednice prije svega čestitam äh, zastupniku nunu melu na odličnom proua president kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri kes on koostanud suurepärase raporti, ma arvan, et me peame nii riiklikke kui Euroopa Liidu äh, menetlusi registreerimisel äh, vä-, ähm, lihtsustama ja vähendama halduskoormust, samuti tuleb suurendada ähm, tootjaorganisatsioonide stiimuleid ja samuti teha seda enne regi-, enne loomist, sest äh, tootjaorganisatsioonide eesmärk on ähm, põllumajanduses suuremaid kasumeid mm, võimaldada organiseerumine ei ole veel väga populaarne ja väga vähesed äh, põllumajandustootjad kuuluvad tootjaorganisatsiooni. enamik tootjaid ei saa otseselt kasu Euroopa Liidu taolisest režiimist ja samal ajal puu- ja köögivilja import kasvab, samal ajal kui kohalikud tootjad äh, peavad äh, ebaõiglase kauplemisega rinda pistma. see menetlus on liiga keeruline, see on Horvaatias samasugune ja kutsun üles ministreid võtma vastu see programm ja parem äh, režiim kohaldama. härra Frantsulika uh,. To strengthen the position of producers organisations in the supply chain selleks, et uh, luua mm, hargmaistele ettevõtetele mm, tingimused, see on väga oluline, tootjaorganisatsioonid uh, on äh, muutunud oluliseks osaks äh, põllumajanduspoliitikast ja, ja need peaksid saama võimaluse areneda kõikidel tasanditel, eriti liikmesriikides, kus on mitmeid, äh, kus on veel vähe taolisi organisatsioone, ma arvan, et tootjaorganisatsioonid peaksid aitma, aitama võidelda ebaõiglase konkurentsi vastu, tagama, tagades põllumajandustootjatele õiglase tasu puu- ja köögiviljasektor on saanud kannatada Vene mm, embargo läbi ja see jätkub ka järgmisel aastal, kuna mm, embargo jätkub ja ma arvan, et äh, see, seda sektorit tuleb toetada igal võimalikul moel, niikaua kui taastatakse normaalne olukord, aga tuleb jätkata mm, ka sanktsioone Venemaa vastu. härra Marjas. lugupeetud äh, kolleegid, puuvilja ja köögivilja tootmist äh, on mõjutanud Venemaa embargo ja tootjad on saanud selle embargo eest väga vähe hüvitist. samuti on sellel aastal olnud ilmastikutingimused äh, väga kehvad ja see on ka sektorit mõjutanud. Kreeka on Äh, palunud äh, lõpetada äh, eritoetuste maksmine põllumajandustootjatele. samas me teame, et neid toetusi on ligemale viie miljoni euro äh, võrra vähendatud, samas maksud on jällegi tõusnud, samas me peame jällegi toetama põllu- äh, puu- ja köögivilja toojaid, äh, sellepärast et muidu sektor sureb välja, aitäh. proua president, härra raportöör, ma soovin juhtida teie tähelepanu kahele punktile, mis on ka raportis kirjas. Need on mulle väga olulised. Teie soov rõhutada puu- ja köögivilja puhul kvaliteeti ja ka töödeldud toodete puhul, see on minu arvates võtmetähtsusega ma tahaks, et päritolukaitsega tooted oleks ka siin kirjas, et ka nende päritolu oleks kaitstud, ma arvan, et see on Euroopa väga mm, kõva arv, noored inimesed, ma arvan, et äh, on tore, kui noored tegutsevad põllumajanduses, tegemist on hea ettepanekuga ja ma arvan, et meie põllumajandussektor mm, rõõmustab selle üle härra Viegas. A situação é paradoxal. Temos um declínio das áreas agrícolas. Olukord on paradoksaalne. Põllumajandustootjad eh, toodavad vähem puu- ja köögivilja, aga neid süüakse vähem, kui soovitab WTO, meil on selline mudel, kus eh, suured targmaised ettevõtted toiduainetööstuses et eh, Ähm, dikteerivad seda, mida noor, mida inimesed söövad, oluline on äh, kaitsta paindlikkust äh, vastavalt äh, ähm, sellele, mm, mis, mida võimalik on ja me peame tagama jätkusuutlikkuse. paremad, tugevamad tootjaorganisatsioonid aitavad paremini võidelda suurte jaekettide vastu, aga me peame vähem ähm, andma rolli turule, mis meie põllumajandustootjat kahjustab. aitäh, proua president, kõigepealt tahaksin raportööri äh, kiita äh, hästi tehtud töö eest, see raport on meie jaoks väga oluline, see teeb väga selgeks, millised on kaks peamist probleemi töö- ja köögiviljasektori puhul, kõigepealt ebaõiglane konkurents kolmandatest riikidest, väikse, vähem, väiksemate keskkonna ja tööjõunõuete puhul, aga me lubame neil siia eks-, importida ja siis jaotusahel, kus ekspluateeritakse põllumajandustootjaid, sektor on Euroopas ohus, kuigi meil on puu- ja köögivilja defitsiit, raport teeb selgeks, et on vaja kiireid meetmeid, sest vastasel juhul äh, noored inimesed äh, lahkuvad põllumajandussektorist. Ähm, põllumajandustootjad leiavad, et Euroopa on nad maha jätnud, ähm, härra volinik, te olite hiljuti minu koduriigis ja näete, et millist tööd teevad seal põllumajandustootjad ja ühistud, aga see töö on tulutu, kui need programmid äh, kiireloomuliselt ei rakendu aitäh ja lõpetuseks härra Arnold. aitäh, proua president. ma ei hakka, hakka pikemalt rääkima ühtsest põllumajanduspoliitikast, välja arvatud see, see, et ma mainin, et äh, Ühendkuningriik maksab liiga palju ja ma arvan, et äh, liikmesriigid võiksid paremini need, nende teemadega toime tulla, aga mainiksin kolme punkti sellest raportist konkreetsemalt, kõigepealt äh, ma kiidan raportööri, kes ütles, et lihtne lahendus on parim, mida lihtsam on süsteem, seda lihtsam on seda põllumajandustootjatel kasutada, teiseks olen nõus sellega, et põllumajanduses on kriis, ma olen isiklikult näinud viimastel nädalatel noori inimesi ja nende suhtumist põllumajandusse, noored ei ähm, soovi põllumajandusega tegeleda, see on probleem, kolmas äh, aspekt, et lapsed ei söö piisavalt äh, puu- ja köögivilja, ma arvan, et valitsused peaksid selles vallas rohkem ette võtta, aga on ka oht, et meil on ülevalt alla lähenemine, me oleme näinud seda, kui koolid hakkavad äh, valvama seda, mida vanemad panevad lastele kaasa, see on kontraproduktiivne, aga ma arvan, et meil on vaja pigem präänikut kui piitsa. Merci, la parole aitäh ja nüüd saab sõna härra Hogan Euroopa Komisjoni nimel. aitäh, proua president, aitäh raportöörile selle raporti eest, see annab mulle võimaluse käsitleda teemasid, mida raport kajastab puu- ja köögivilja osas. Venemaa e, e, impordikeeldu on mainitud siin jällegi see toob välja, kui haavatav on see sektor, kus kiiresti riknevad äh, tooted äh, mõjutavad äh, hindu, ma tegelen praegu selle teemaga, vaatamaks, mida saab ette võtta selleks, et tootjatele vastu tulla, samuti näidatakse, kui oluline on, et oleksid tugevad tootjaorganisatsioonid, kes tegelevad selliste kriitiliste olukordadega Äh, meil on võimalik parandada oma mm, kauplemispositsiooni jaekettidega, samuti on mm, toote planeerimise ähm, kriisi ähm, ennetus- ja haldusmeetmete osas, ma toetan raportööri panust selles osas, kuidas tootjaorganisatsiooni on, oleks võimalik veelgi tugevamateks muuta, et nad oleksid tõhusamad ja atraktiivsemad nii praegustele kui tulevastele liikmetele. Euroopa Liidu puu- ja köögiviljarežiim on äh, komisjoni jaoks väga oluline teema, president Juncker on palunud, et ma keskenduksin võim-, võimalikule tulevasele lihtsustamisele äh, lähiajal ja see äh, on kirjas ka siin raportis, siin on öeldud, et tuleb tootjaorganisatsioonide atraktiivsust suurendada, suurendades õiguskindlust ja vähendades halduskoormust sel aastal komisjon tegeleb äh, puu- ja köögivilja eeskirjade lihtsustamisega, mis eeldavad komisjoni tasandi õigusloomet, see aitab lihtsustada seda mm, mm, skeemi ja loob õigusraamistiku, aga me ei suuda muuta alusõigusakti käesoleval aastal, seega mm, üldine toetus äh, tootjaorganisatsioonidele äh, eeldab põhiõigusakti muutmist ja me peame hetkel keskenduma sekundaarsele õigusloome, mis puudutab äh, praktikaid, äh, millega me tegeleme ja kuritarvitusi, näiteks äh, relatiivne läbirääkimiste positsioon ja nii edasi. meil ei ole praegu Euroopa Liidu tasandi õigust sellel teemal, aga mitmetes liikmesriikides on hakatud seda riiklikul tasandil reguleerima, eriti Ühendkuningriigis ja Hispaanias ma teen äh, siseturu volinikuga äh, mm, koostööd selleks, et tegeleda nende teemadega äh,, millele siin on tähelepanu juhitud täna ja ka teistele ebaõiglastele kauplemispraktikatele, mis puudutab äh, ähm, mm, tarneahelat äh, on vaja heade pra-, praktikate nimekirja ja lepingust juhataja nimetage, see on aastast kaks tuhat üksteist olemas, on vaja ka vabatahtlikke kavasid äh, rakendada, ähm, need äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpust on olemas, aga kahjuks kõik äh, tarneahelas osalejad äh, ei osale selles, komisjon hindab praegusi äh, riiklikke ja Euroopa Liidu meetmeid käesoleva aasta lõpuks ja teeb järeldused selles osas, kuhu edasi liikuda. me tervitame veel kord Euroopa Parlamendi algatust ja raportööri raportit, mis veelgi rikastab arutelu selle reformi osas, mida on vaja puu- ja köögiviljasektoris. aitäh, arutelu on sellega lõppenud ja hääletame homme.